tere päevast, kolleegid! alustame oma istungit. kõigepealt eh, tahaksin, et me kinnitaksime päevakorra. kõik on sellega nõus, jah? nüüd tuleb meil kinnitada kümnenda ja üheteistkümnenda oktoobri istungite protokoll. kas kõik on sellega nõus? aitäh, protokoll on kinnitatud. järgmine päevakorrapunkt on transpordi tuleviku valge raamat, muudatusettepanekute läbivaatamine ja härra Kross. Äh, suur aitäh, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, eriti raportööre. kes äh, aitasid mul tõepoolest äh, koostada kompromisse ja tõesti, mul tuleb sekretäriaadi töötajaid ja oma kaastöötajaid südamlikult tänada, sest äh, tööd tehti hästi selleks, et need nelisada kolmteist muudatusettepanekut äh, kokku panna kolmekümne kaheks kompromissettepanekuks ja selle kolmekümne kahe kompromissettepanekuga on kaetud kaheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut, nii et minu arvates on tegemist väga hea tulemusega ja ma loodan, et te kõik kõik ähm, hääletate nende kompromissettepanekute poolt ja et me saame tulemuse, mida me soovisime, ehk et meil oleks väga lühikene arvamus Valge Raamatu kohtu, äh, et see oleks selge ja lööv ja et ähm, et äh, me saaksime selle siis vastu võtta. sisust ma väga palju ei tahagi rääkida, protseduuri puhul lihtsalt ütlen nii palju, et äh, Äh, on mõned muudatusettepanekud, mis ei ole kompromissettepanekus sees ja seal tuleb lihtsalt väga distsiplineeritult hääletada. aga ma arvan, et on veel kaks-kolm punkti, mis tuleb läbi arutada ja see puudutab ka meie arvamust äh, siis homme ja me peame mõtlema, kuidas me hääletame esiteks need äh, niinimetatud sadamateenused, nagu te teate, teatud kolleegid leiavad, et me ei peaks siin sadamateenuseid üldse puudutama, teised leiavad, et see, mida komisjon äh, varasemal ajal ühte dokumenti kirja pani, et see tuleks panna erinevatesse nüüd kolme-nelja dokumenti ja siis on veel kolleege, kes leiavad, et see, mis kunagi oli põhimääruses kirjas, see peaks sinna jääma ja et selle üle tuleks veel aru pidada. nii et tegelikult äh, teatud fraktsioonide sees isegi ei ole kompromissi selles küsimuses saavutatud ja seepärast tegin mina ettepaneku, et enne kui komisjon, nii nagu ta lubas, kahe aasta pärast tuleb õigusloomelise ettepanekuga meie et-, mitte, et siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal annaks komisjon meile enne teada oma kavatsustest ja ütleks lihtsalt, et mida ta kavatseb sadamateenustega ette võtta. see oleks siis see ajahetk, kus me saaksime seda asja ka rääkida. vahepeal ka on vastavate tööstussektorite esindajad veendunud selles, et oleks väga tähtis teada saada, kuidas komisjon kavatseb oma suhtumist Eh, defineerida, me ei taha isegi teada, mis suunas minnakse, vaid lihtsalt, et kaks tuhat kaksteist antaks meile informatsiooni, milline on asjade seis. seepärast ma tahaksin täna poliitiliste fraktsioonide käest teada saada, milline on nende seisukoht ja minu jaoks ei ole praegu tähtis siin teha mingit ettepanekut, et kas me hakkame toetama liberaliseerimist või pigem mitte liberaliseerimist, see ei ole praegu üldse mitte tähtis. see on see niinimetatud kompromiss kakskümmend kuus, siis kompromiss kakskümmend kolm, kolm, mis puudutab Euroopa moodulsüsteeme, siis ma arvan, et kuni täiskogu osaistungjärguni tuleb võib-olla siin tõesti sõnastust selgemaks teha, sellepärast et see protseduur, mis praegusel hetkel on äh, välja toodud, see ei pruugi ilmtingimata komisjonist sõltuda. siis mis puudutab kompromissettepanekut kakskümmend viis, siis selle kohta tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et äh, mis puudutab kabotaaži ja kabotaaži avamist, siis äh, just see, mida me tegelikult juba siin äh, valdkonnakomisjonis ja täiskogul juba vastu oleme võtnud, kehtib, me ütleme, et kabotaaž avatakse siis, kui nii sotsiaalsed, aga ka teised aspektid selle avamise puhul on äh, ka kaasatud, sest äh, ei ole siin mõtet lihtsalt pikalt ümber palava pudru käia, vaid me lihtsalt äh, peame küsimuse lahendama, sest me teame, et minu eelkäija ja presidendi vahel oli teatud äh, Äh, vastuolusid ja me peame lihtsalt mõtlema, kas me soovime kabotaaži puhul harmoniseeritud meetmeid või mitte. nii et tahtsin lihtsalt öelda, et kabotaaži avamine tõesti on seotud tingimustega, selleks et keegi ei hakkaks siin mitte midagi valesti tõlgendama. siis mis puudutab äh, tõhusust, minu jaoks ei ole tähtis, et me siin praegu kolme äh, saja kilomeetriga lepime ja see oli tegelikult kompromissettepanekute puhul ka nii, et me ütlesime, et tegemist on küsimusega, mis puudutab regioone ja liikmesriike, nii et homme, kui hakatakse seda äh, asja arutama, siis võib-olla peaksime kuulama, et milline on see praegune olukord ja kuidas kavatsetakse vahendeid jagada ja kuidas tuleks vastavalt siis ka taristut äh, muuta, parandada, tõhustada. nii et tundub, et see kompromissettepanek on leidnud äh, poolehoiu samamoodi nagu ka kompromissettepanek viis. siis kompromissettepanek kümme, kus äh, erinevad taristuliigid ühendatakse siin just see viide on sees ühendamisele, aga samamoodi on ka projekti võlakirjad mainitud. ma ütlesin juba kolleegidele, et komisjon räägib äh, siin projekti võlakirjadest ja mitte ühisvõlakirjadest nii et me ei ole praegu veel seda küsimust arutamas, nii et kui te toetate, siis äh, arvestage sellega, et tegemist on projekti võlakirjadega, millest me siin räägime. nii et võib-olla on siis lihtsam seda ettepanekut toetada. Need olid põhilised punktid, nagu öeldud, hääletusnimekiri on teile ka juba edastatud ja ma loodan, et äh, valge raamatu osas äh, leiame me suure enamuse, mis toetab seda raportit. tahan tänada kõiki kolleege, selle eest, et see, mis preambulas on kirjas, et me seda enam ei korda ja et me võtame välja kõik ka selle, mis läheb liiga üksikasjalikuks ja räägime ainult üldistest suunistest. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et see, mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis ootame ära selle ettepaneku ja ärgem öelgem, mis praegusel hetkel peab seal kirjas olema. see ajakava on selline, mis tegelikult on ka meie jaoks realistlik. ma tean, et komisjon leiab, et äh, ajakava on liiga napp ja siis viimane küsimus, kus peaksime ka kompromissile võib-olla jõudma, aga tegemist oli küsimusega, mis puudutas minu Rahvapartei koordinaatorist kolleegi, nimelt need kaks äh, küsimust äh, selle ülevaatamise kohta, jah, ma ei taha seda uuesti tõstatada täna ja me lükkasime selle ülevaatamise klausli edasi, seda sellepärast, et me peame mm, seda sellepärast, et ka lahtisõlmimine ja turgude avamine ja selle, nende küsimuste arutamine lükati kahe tuhande kaheteistkümnendale aastale, sest komisjon teeb siis vastava ettepaneku. nüüd siin kompromissis on kirjas, et me selle lahtisidumise küsimuse puhul ootame ja eeldame, et komisjon kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teeb ettepaneku, kuid me ei ole seda ette näinud turgude avamise kohta. nii et äh, te-, on väga tõenäoline, et Rahvapartei või mõned kolleegid Rahvaparteist selle teise nüansi soovivad ka sisse viia. ka mina isiklikult arvan tegelikult, et tegemist ei ole protseduurilise küsimusega, me võime lihtsalt hääletada jah või ei vastavalt sellele, kas ollakse selle ettepanekuga nõus või mitte. nii et see võib veel lisana siia juurde tulla see on, muidu on kõik kooskõlas sellega, mida me ülevaatamise puhul juba otsustasime. see oleks kõik ja ootan juba põnevusega teie kommentaare ning tänan veel kord selle väga konstruktiivse koostöö eest nende kompromisside väljatöötamisel, suur tänu! aitäh, härra Grosch, äh, sotsiaaldemokraatide nimel härra El Kadri. Eh, aitäh! kõigepealt tahaksin vabandada proua Šehnalova nimel. ta ei saanud täna kahjuks siia tulla, aga oma fraktsiooni nimel tahaksin tänada raportööri kogu selle töö eest, mida ta on teinud. samuti tahaksin teda tänada valmisoleku eest teha koostööd meiega ja teiste fraktsioonidega selleks, et saavutada häid kompromisse me tegime veel ettepanekuid kuni möödunud nädala lõpuni ning ma olen veendunud, et raportöör oma viimastes ettepanekutes on neid arvestanud ja olen selle eest väga tänulik. peatuksin viimasel asjal, mida kõneleja mainis, raudteede liberaliseerimine. minu ettepanek oleks, et kasutaksime seda sõnastust, äh, kus on välja jäetud sõna liberaliseerimine, vaid kasutaksime sõnastust, et võtaksime vastu universaalteenuseid ja nõnda edasi, see aitaks meil probleemi lahendada. mõne sõnaga ka paarist kompromissist. me oleme nõus äh, sellega, mida raportöör ütles kolmesaja kilomeetrise künnise kohta, mille komisjon on kehtestanud komisjoni ettepanek on üldiselt väga hea, sellepärast et nad tahavad eh, pikematel marsruutidel suurendada raudteede turuosa. samas on selge, et lühemate vahemaade osas on samuti võimalik edusamme teha. niisiis, ma toetan täielikult seda, mida te antud teemal ütlesite Äh, ka lainerite osas on minu fraktsioon väga kõhkleval seisukohal, me ei toeta seda ideed, meile ei meeldi ka eriti kompromiss kakskümmend kaks, kus te ütlete, et äh, teatud muudatused äh, mõõtmete osas, sõidukite mõõtmete osas on vajalikud Eh, sellega peaksid kaasnema väiksemad heitekogused ja parem liiklusohutus ja siin tuleb rõhutada just, et peab seda sõna. kahjuks me ei saa ka toetada kompromissi kakskümmend kolm. mitte, et see kompromiss põhjustaks nüüd mingi revolutsiooni, aga meie fraktsioon lihtsalt tahab saata poliitilist signaali, et me gigalainereid ei toeta. sadamateenuste osas te teate, et Äh, meie fraktsioonis selles osas äh, ei ole erilist entusiasmi, me ei soovi seda äh, arutelu uuesti alustada, aga loomulikult komisjon otsustab, kas edasised arutelud toimuvad, kas tehakse veel uuringuid või peetakse läbirääkimisi sidusrühmadega. meie igatahes ei tahaks selgelt esitada komisjonile taotlust sellel teemaga tegeleda. me oleme rahul sellega, sellega, et projekti võlakirjad on sees. kompromiss kaheksateist, mis puudutab reisijate õigusi. seda tahaks ka rõhutada. ja eriti äh, lennutranspordi valdkonnas äh, ja ka teiste transpordiliikide puhul väga paljud lisakulud lihtsalt antakse tarbijale edasi ja selle probleemiga tuleb Euroopa tasandil tegeleda, nii et me toetame seda äh, muutust sada protsenti. kompromissi kakskümmend neli osas, mis puudutab maanteetransporti, toetame viimast versiooni, kus viidatakse vajadusele äh, muuta seadusandlikku raamistikku, mis puudutab puhke- ja tööaega või eriti kehtivate reeglite korralikku kohaldamist. Äh, me oleme näinud neid uuringu tulemusi, mis möödunud aastal läbi viidi ja äh, näib, et siin on äh, määruse rakendamisel väga, rakendamisele väga erinevalt lähenetud kui Äh, kõrvelda töötingimustest transpordisektoris, siis äh, tuleb asjade sotsiaalset külge kindlasti parandada, see on väga oluline. Äh, see oli kõik, mida ma öelda tahtsin. aga üldiselt meil oli raportööriga väga hea koostöö, ma olen selle üle väga õnnelik ning ma arvan, et see raport on väga heaks signaaliks Euroopa Parlamendilt selle kohta, mille osas komisjon eelseisvatel aastatel peaks rohkem tööd tegema aitäh, proua Maisner Aldo nimel. jah, suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, ka minu fraktsiooni nimel suur tänu Mattiööle on näha, et ta on selles valdkonnas väga pikalt juba tegev olnud ja et ta teab transpordipoliitikast väga palju, et tema diplomaatilised võimed on väga suured. me tegelikult eh, ei, meil tegelikult lõhe erinevate ettepanekute vahel, fraktsioonide vahel polnudki väga suur, oli väga selge, et osad tahtsid keskkonnasäätlikumat ettepanekut, teised tahtsid liberaalsemat ja nii edasi. aga see on täiesti loomulik, sest meie fraktsioonid esindavad ju esineva, erinevaid poliitilisi vaateid. samal ajal Mathieu'l aga õnnestus eh, see kõik kompromissideks töötada nii, nii et igaüks natukene näeb ka oma vaateid äh, erinevates kompromissides. ma nüüd Mathieu sõnavõtu juurde väga palju ei tulekski tagasi, lihtsalt äh, ütlen seda, mida ütles härra El Kadri ja kommenteerin seda, sest äh, siin on paar asja nimelt tahan öelda, et mul on väga hea meel, et siia kolmesadat kilomeetrit sisse pole pandud, aga et me ütleme, et ka väiksema distantsi puhul tuleks mõelda keskkonnasäästlikumate ähm, transpordiliikide vahel, et siin on välja toodud ka raudtee ja äh, meretransport, mis puudutab neid gigalainereid ja äh, megarekasid, siis jah, tõesti, me leiame, et äh, energia säästmine, kulude kärpimine on väga tähtis ja me ei tohi olukorda teedel muuta ohtlikumaks ja seepärast on meie arvates tegemist väga hea komp-, kompromissiga. tahaksin tulla kolme spetsiifilise küsimuse juurde tagasi. esiteks äh, muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, lehekülg kaheksa on see äh, proua Riisbekilt, seal on tegemist tõlkeveaga nimelt me võrdlesime prantsuse originaalteksti prantsuse ja ingliskeelse tõlkega ja inglise keeles räägitakse siin, on inglise keeles could ehk võiks aga tegelikult muudatusettepaneku sõnastus oli väga-väga range vastavalt võta või jäta põhimõttele, nii et ma arvan, et kui see oleks õigesti tõlgitud, siis raportöör oleks tegelikult selle ettepaneku poolt. tegemist on tõesti tõlkeveaga, tundub, et prantsuse keelest öö, tehtavate tõlgete puhul on siin tõesti mõned äh, apsud sisse lipsanud äh, ja sellest on väga kahju. siis lehekülg kümme, härra Tremaso, Tremosa ettepanek, äh, kas võetakse veel tagasi, teda ei ole ennast siin kohal, aga äh, ma olen kuulnud, et see muudatusettepanek üheksakümmend üheksa tahaks, tahetakse tagasi võtta. siis leheküljel üksteist see on hääletusnimekirjas, selgitab proua meister. ma arvasin, et nii on kõige lihtsam, kui ma võtan hääletusnimekirja ette. hääletusnimekiri leheküljed kaheksa ja kell kümme, kell kümme võetakse see ette, lehekülg kümme võetakse see ettepanek tagasi, siis lehekülg üksteist muudatusettepanek kakskümmend neli proua Kriisbekilt. siin tahtis ta välja tuua nimelt seda, et Euroopa on äh, teadus- ja innovatsiooni osas väga tähtsaks keskmeks. tegelikult oli see muudatusettepanek kakskümmend seitse ka juba olemas, aga ta tahtis seda veelgi tugevamalt välja tuua, mitte seda maha kustutada, nii et tegemist on jällegi apsuga, mis on sisse läinud äh, tõlkes ja viimane kompromissettepanek kakskümmend kuus B sellest ajast, kui me viimasel nädalal kohtusime, me tegelikult tegime osade kaupa kompromissi ja seal räägiti just sellest sadamapaketist. ja tõesti, täna ma rääkisin ka oma fraktsiooni kolleegidega sellest, kõik ei ole siin küll kohal, kuid on väga palju erinevaid ettepanekuid ja mina isiklikult nagu härra Elka Trui ja kolleeg Sõnjalova selle poolt, et me mitte midagi ei tee, et me ei puuduta seda asja ja härra Fleckenstein ju oli ka selle poolt, et Saksamaal on täiesti levinud see arvamus, et äh, see küsimus ei ole optimaalselt lahendatud, aga kui me hakkame sealt torkima, siis võivad asjad veelgi halvemaks muutuda. nii et ootame nüüd lihtsalt ära, milline on ALDE fraktsiooni ähm, seisukoht ja võib-olla meil kirjutatakse kompromissist välja, siis läheb nagunii eraldi hääletuseks. nii palju minu poolt, suur tänu! suur tänu, härra Bradborn, palun, ECR fraktsiooni nimel uh,. aitäh! ka mina tahaksin tänada Mathieu Grossi äh, töö eest, mida ta selle raporti kallal on teinud ja tahaksin tänada teda koostöö eest ja selle eest, et ta on üritanud saavutada kompromisse. nagu te nendest kompromissidest näete, arutelud on olnud äh, üsna laiapõhjalised ja me oleme arutanud tõesti kõiki esitatud muudatusettepanekuid esimees, selle asemel, et iga kompromissi üksikasjadesse laskuda äh, ja rääkida, mille poolt minu fraktsioon on ja mille vastu ta on, tahaksin rääkida sellistest üldistest teemadest, äh, kus võiksime vaadata, milline on meie seisukoht ma keskenduksin kolmele peamisele asjale. kõigepealt meie oleme selliste ettepanekute vastu ja ka selliste kompromisside vastu, äh, millega äh, suurendatakse ettevõtete, transpordiettevõtete reguleerimiskoormat Äh, sellepärast et see muudab Euroopa Liidu vähem konkurentsivõimeliseks, äh, vähem konkurentsivõimeliseks äh, muu maailma suhtes ning väga palju on selliseid kompromisse, mis üritavad konkurentsivõimet vähendada ja neid me ei saa toetada. teine põhimõte, kuidas selle kõige eest makstakse. üks asi, mille vastu me oleme nende kompromisside puhul, on rahastamise suurenemine Teie, härra esimees, kindlasti teate, et meie seisukoht on selline, et me ei toeta ühegi eelarverea suurendamist, olgu tegemist eh, transpordieelarvega või mõne muu eelarvega. ning eh, möödunud nädalal me ju niimoodi leppisime ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas kokku, nii et, et ma ei saa toetada mitte ühtegi ettepanekut, mis näeb ette eelarve suurendamisest Äh, ma arvan, et me peame siin oma äh, prioriteedid lihtsalt tasakaalu võima, arvestades olemasolevaid eelarvevahendeid. aga kus lihtsalt nõutakse eelarve suurendamist, sellega ma ei saa nõustuda. Äh, veel üks oluline asi mõnedest kompromissides me nõuame meetmeid valdkondades, mida minu, mis minu arvates kuuluvad lähimuspõhimõtte alla, nagu näiteks linnatransport siin äh, selliseid muudatusettepanekuid on meil samuti raske toetada, äh, muudatusettepanekuid, mis näevad ette, et Euroopa Liit äh, sekkub asjadesse, mis Ühendkuningriigis ja ma tean, et ka teistes liikmesriikides on riiklike organite pädevuses. ma tahaksin öelda, me toetame meetmeid, mis on suunatud edasisele liberaliseerimisele. sadamateenuste osas olen nõus proua Meissneriga, et Ehm, me ei taha selle kallale minna, eh, kuigi see ümbersõnastus kahes osas kompromissi osta, eh, mis nõuab komisjonilt seisukoha selgitamist, ei ole sugugi nii halb nagu esialgne see kompromiss. ning lõpetuseks, esimees, eh, vii-, kolmesaja kilomeetri küsimuses mul on väga hea meel näha, et härra Grosch on otsustanud Äh, siin äh, arvude väljatoomisest loobuda. ma toetan sellist lähenemist, sellepärast et olukorrad liikmesriigiti on erinevad ning meil ei ole vaja siin äh, välja tulla reegliga, mis käib kõigi kohta sellepärast et me tuleme erinevatest riikidest, kus transpordisektoris on erinevad probleemid ja kui me hakkame ette kirjutama mingid konkreetsed vahemaad, siis see lihtsalt ei ole mõistlik Need olid siis mõned üldmõtted ja mõned konkreetsed mõtted, aitäh! aitäh, härra Kraamer Roheliste nimel! Äh, jah, ka mina tahaksin kõigepealt südamlikult tänada Mathieu Grossi selle koostöö eest ja valmiduse eest laiapõhjalisi kompromisse välja töötada, sest see ei ole väga levinud siin kojas sest äh, tema jaoks ei olnud mitte tähtis see, et tema muudatusettepanekud saaksid enamuse toetuse, vaid tema tahtis, et võimalikult laiapõhjalised kompromissid välja töötatakse, sest meil on nagunii raske oma äh, vaateid siin komisjoni ja nõukogu ees läbi suruda. minu arvates tema lähenemine oli tõesti äärmiselt õige ja väga hea. otse loomulikult ei ole rohelised mitte kõik Äh, nõus ja kõigega nõus, mida Mathieu Grosch konservatiivina siin on ette pannud, nii et need asjad tuleb veel kord läbi vaadata. mõned asjad tooksin ka välja, toon välja need küsimused, kus me kohe kindlasti ei saa nõustuda. nimelt see äh, gigalaineritele ukse avamine kuidagi salaja või kuidagi keerutades meie arvates ei saa sellega nõustuda, sellepärast et äh, kui nad on kord juba lubatud, Eh, siis nad hakkavad levima, kuigi nad on ohtlikud. see tähendab seda ka, et raudteetranspordi osakaal väheneks viieteist protsendi võrra. kes aga tahab kliimamuutusi protsessi peatada või vähemalt aeglustada, see kohe kindlasti ei saa ust avada nendele eh, monster eh, raskeveokitele ja samal ajal vähendada raudteetranspordi osakaalu, sest tõesti raamtingimused selleks ei ole piisavad teiseks, me tahaksime, et räägitaks ka sellest, et vahendid on olemas. kui me räägime eh, sellest linna mobiilsusest ja lähimuspõhimõttest, siis see kõik on väga tähtis ja hea, kuid komisjon võib öelda, et me ei investeeri enam valedesse asjadesse, vaid pigem õigetesse ja sellepärast oleks meie ettepanek, et maksimaalselt kakskümmend protsenti läheks maanteetransporti, nelikümmend protsenti protsenti äh, raudteele, viiskümmend protsenti vähemalt jalgrattateedesse ja jalakäijatele mõeldud äh, taristusse. Ähm, neid konkreetseid ettepanekuid pole tehtud, on öeldud ainult et, et viisteist protsenti peaks minema sadamataristusse. võib-olla ma peaks olema hollandlane või belglane, et sellisest ettepanekust aru saada, kuid äh, põhimõtteliselt ma ei saa aru eurooplasena, miks ühe valdkonna jaoks on ainult toodud välja konkreetne number ja teises, meil on riike, kus ei ole mit-, peaaegu üldse veeteid ja sadamaid ja seal ei mängi see mitte mingit rolli. ja sellepärast ma ei saa aru, miks siin. ma teeksingi et ettepanekut, toetage meie ettepanekut, et äh, numbritest võib veel rääkida ja ma ei saa aru, aga teeme seda hiljem ja ma ei saa aru, miks siin praegusel hetkel on äh, räägitud ainult äh, Äh, meretranspordist, siis mis puudutab parkimiskohti maanteetranspordi puhul, jah, siin on äh, tõesti vaja midagi ära teha. mulle äh, meeldiks väga palju, et kui need kasutuselt ära võetud raudteed, nagu näiteks Poolas kakskümmend viis protsenti raudteerööbastest ja Saksamaal seitseteist protsenti. seal tuleks midagi ära teha. jah, ma saan aru, et meil on igal pool kitsaskohti, vaadakem, kui palju meil on pudelikaelasid äh, Euroopas. ma Saksamaal küll tulevad mul küll Hannover, Bremen ja Berliin meelde, aga neid kohti on tegelikult väga palju. mul on väga kahju, et see kolmesaja kilomeetri piir siit ära kaotati ja seda mõelge meie kogemuste peale valge raamatute kogemusele. Kinnoki valges raamatus oli veel väga selgelt öeldud, et me tahame, et transport läheks maanteelt raudteele selle me siis saavutasime ja siis tuli Barroso ja ütles, et jah, et ka ühendame erinevad transpordid. Ehm, kasutati seda äh, uut mõistet ja mitte keegi ei saa täpselt aru, mida selle all mõeldakse. nüüd on see kolmsada kilomeetrit ka ettepanekute laualt kadunud, nii et võib-olla me peaksime selle transpordiliikide prioriteetsuse siia siiski uuesti sisse kirjutama. siis need äh, Eurovilli teed, äh, võib-olla saaks need uuesti transpordivõrkudega ka ühendada. ma mäletan, et proua Jensen võitles selle eest viimse hingetõmbeni, kuigi ta toona ütles, et Kraameriga mina kokkuleppele ei jõua, tema toetab transporti lahti maantee, vabandust, raudteel mina, aga maanteel ja on täiesti kindel, et me seal mitte mingit äh, kokkulepet ei leia. me teame aga, et need asjad läksid natukene teistmoodi, nii et võib-olla võiksime siin mingi kokkuleppe ja, ja ma tean, et Taanimaa on äh, äh, väga-väga äh, väga, väga lauge maa nii, siis need äh, erinevad kompromissettepanekud, suuremat osa me tegelikult toetame ja nagu ma ütlesin, et äh, suur töö on ära tehtud, kuid ühe, ühe punkti osas olen sulle väga-väga tänulik. nimelt see maa oh, lärmi vähendamine, mürataseme vähendamine, et see on siin sees, see tuleb kõikides kompromissettepanekutes uuesti välja, sellepärast et kui me seda müraprobleemi ei lahenda, siis meil ei ole mitte mingit tulevikku ja meil ei ole võimalik sellega kliimamuutusi aeglustada, nii et suur-suur tänu sulle, Mathieu, aga suur tänu ka kõikidele teistele, kes aitasid seda välja töötada, sellepärast et mul on väga hea meel, et müra tähtsus on siin väga hästi välja tulnud, sellepärast et mürataseme puhul me olime tõesti tõesti varem ainsad, kes sellest võitlesid, kuid nüüd oleme me leidnud väga palju liitlasi, suur tänu! aitäh! härra Kansian! aitäh, esimees! tahaksin tänada härra Grossi selle tohutu töö eest, mida ta on ära teinud. see, mida ta on teinud, on olnud tõesti väga oluline ta on suutnud äh, kõik seisukohad äh, ühendada väga sobival moel. Äh, mul on mõned märkused, mis minu arvates on olulised. kompromiss kümme, seal käib jutt projekti võlakirjadest. Nende projekti võlakirjade osas ähm, on päris mitu tõlgendust see võib ähm, asjad äh, tõlgetes väga segaseks ajada, me peame vaatama, et me ikka saame aru, millest me räägime. Äh, komisjon äh, on välja tulnud projekti võlakirjade ideega ja seal on paika pandud ka piirid tagatiste süsteemile ma arvan, et me peaksime nõudma ja hoolitsema selle eest, et minnakse tagatistest kaugemale Äh, tõeliste võlakirjade suunas, mis siis äh, mõjutaksid projektide rahastamist. juhul, kui on tegu siis selliste projektidega, mis ta ei hõlma, see esialgne tulukus. nii et, et äh, me võiksime siin seda Connecting Europe Facility't kasutada ja sellest kaugemale minna kõik infrastruktuuri vallas rakendatavad meetmed ei ole kahjuks jätkusuutlikud, eriti nende esialgse kasumlikkuse osas. teine asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, puudutab kompromissi kakskümmend kaheksa. seda mainis härra Kross ja samuti härra El Kadri ma arvan, et selle kompromissi puhul me peame ühtlustama asjad sellega, mille üle me hääletasime seoses raudteepaketi ümbersõnastamisega. Äh, kolmekümne esimeseks detsembriks tuhat kaksteist, äh, kaks tuhat kaksteist on komisjonil äh, eraldamise kohustus ja siin vallas tuleks sama asja teha. nii et, et me peaksime kasutama sama kirja, kirjalikku sõnastust, mida me paar päeva tagasi kasutasime, me peaksime sama sõnastuse siia ka panema. aitäh! proua Ayala Sender järgmisena aitäh. tahaksin samuti tänada härra Grossi ja kõiki variraportööre suurepärase töö eest, mida nad on teinud, arvestades seda muudatusettepanekute tohutut hulka ja nüüd on meil dokument, mida on palju kergem lu-, lugeda. juhiksin tähelepanu mõningatele probleemidele kompromissis neli. härra Kross üritab siin ühendada väga paljusid asju, aga jättis välja minu muudatuse kuuskümmend. minu arvates on tegu üsna pakilise loomuga muudatusega. ma kõnelen sellest, et meil tuleb pöörata tähelepanu peamistele taristuprojektidele, et tuleb hoolitseda selle eest, et konsultatsioonid toimuksid ühenduse tasandil äh, aga näiteks me, mõelge, mis juhtus Saksamaal Stuttgardis. me peame eh, edendama selles tekstis eh, suhtlemise eh, põhimõtet, me peame kodanikega suhtlema konstruktiivselt, see on see põhimõte, mida me peaksime edendama nii et, et midagi sellist seal muudatuses oleks väga hea, pidades silmas suuri taristute projekte Eh, praegu eh, seda eh, sees ei ole ja ma palun, et härra Kross seda kaaluks. nüüd kompromiss üheksa osas. siin on juttu logistikast. komisjon on loonud alalise arutelufoorumi sellel teemal juba mõnda aega tagasi. siin on vaja järjepidevust kõik need ähm, intelligentsed viisid äh, transpordiahela integreerimiseks, ähm, äh, seda tuleks mainida, nii et, et oleks väga hea, kui see läheks äh, kompromissi üheksa sisse, mitte nii lahjendatud kujul nagu praegu. nüüd, mis puudutab neid gigalainereid siis möödunud korral me kiitsime heaks senise olukorra, ning minu arvates oleks heaks, kui parlament asuks tugevamale ja üksmeelsemale seisukohale selle status quo osas sest et kõrvalekalded sellest seisukohast võivad jätta mulje, et me tegelikult pooldame neid gigalainereid, nii et, et me peaksime seda rohkem rõhutama, aitäh! härra Fleckenstein. ja, härra Vorsitzende, härra äh, Grosch. härra esimees, härra Grosch suur tänu ka minu poolt selle väga hea raporti eest, tahan paar asja veel kord välja tuua. esiteks see, mis minu jaoks väga tähtis oli, nimelt et pikaajalised eesmärgid transpordipoliitikas on küll tähtsad, kuid sellest ei piisa ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks äh, nähtud ette ka eesmärkide ülevaatamine lühemas perspektiivis. võta või jäta reegel on minu arvates täiesti õige ja seda peaks kasutama rohkem teiseks, mis minu arvates on väga tähtis, on need niinimetatud piiriefektid, mille üle siin on ka väga palju juba aru peetud. ka siin tuleb meil mõelda Euroopa Liidu välispiiridele. Euroopa Liidu siseturg tuleb lõpuks nüüd ka äh, meretranspordi puhul panna võrdsele pulgale maanteetranspordiga. ja kolmandaks see, mille puhul me peaksime komisjonilt rohkem ootama ja saama, kui siiamaani on nimelt äh, turvalisus. meil on vaja ühtset Euroopa kogu Euroopas kehtivat kontseptsiooni ja selle Euroopa, praegu Euroopas valitsevast lapitekist oleme me juba väga palju rääkinud ja äh, lõpetuseks tahan veel kord tänada härra Kroshi ja variraportööre selle eest, et on välja toodud ka sotsiaalsed aspektid ja et kompromissettepanekus kolm need ka väga selgelt välja tulevad. tahaksin veel kord äh, välja tuua selle, kui tähtis on transpordivaldkonnas tagada piisavad sotsiaalsed tagatised, sest niikaua, kui seda ei tehta, ei ole minu arvates võimalik ka äh, neid äh, maa peal äh,, neid äh, transporditeenus nii kaua pole võimalik rääkida transporditeenuste avamisest. ja seepärast on meil ka probleeme muudatusette-, kompromissettepanekuga kakskümmend kuus, me ei saa selle poolt hääletada, nii nagu ka härra Elka Trui selle välja tõi. meil ei ole praegusel hetkel vaja äh, avada sadamateenuseid, meil on kõigepealt vaja sotsiaalseid standardeid ja siis vaatame edasi, kuidas need asjad lähevad. tahaksin komisjoni üles kutsuda, et ei saa seda põletavat küsimust uuesti avada, teades, et meil ei ole võimalik praegu mingit lahendust leida. tänu, järgmisena proua Tsikau, palun. aitäh! ka mina aș uh, avea... suur tänu ka mina tahaksin äh, härra Kroši ja proua Tsenovat suurepärase koostöö eest tänada. ma arvan, et muudatusettepanekud sada üheksateist ja sada kakskümmend kolm ei tule tegelikult välja kompromissettepanekus kaheksa ja seepärast ma sooviksin, et selle üle toimuks eraldi hääletus. sada üheksateist, muudatusettepanek sada üheksateist selgitab erinevusi transporditaristu Liidu arengus ja millised on meil erinevused uute ja vanade liikmesriikide vahel. ja muudatusettepanek sada kakskümmend kolm räägib siin ebapiisavalt kasutatud äh, transpordipotentsiaalist äh, Donau ja Musta mere ruumis ja ma soovin mõlema muudatusettepaneku puhul eraldi osaldust, sellepärast et need ei tule muudatuse, kompromissettepanekus kaheksa välja. suur tänu ja komisjoni nimel proua Jeeger, palun! Thank you, Mr. Chair. tänan, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed. Te hakkate heaks kiitma raportit komisjoni valge raamatu <clears throat> kohta ja kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri äh, suurepärase töö eest ja õnnitleda nende muudatusettepanekute puhul, arvestades, et neid oli väga palju raport näitab, et parlament jagab komisjoni pikaajalist eh, visiooni transpordi teemal ja nõustub selliste väljakutsetega nagu kliimamuutused, ummikud ja eh, vastastikune sõltuvus. transport on meie ühtse turu selgrooks ja annab olulise panuse Euroopa Liidu majanduskasvule ja meie eh, kavadesse, mis on mõeldud aastaks kaks tuhat kakskümmend, eriti juhtalgatusse me peaksime tegutsema koos, et suurendada transpordivaldkonna konkurentsivõimet. ma samuti tervitan seda, et parlament toetab äh, kuuekümneprotsendilist kasvuhoonegaaside vähendamise sihtmärki, sama ka äh, puudutab tõhustat transpordisüsteemi, keskkonnasõbralikke transpordiliike ja muid algatusi. Teie raport on äärmiselt oluline ja see annab suure poliitilise stiimuli meie strateegiasse samuti räägitakse suuremast ambitsioonivajadusest, lühiajaliste eesmärgide osas ja kiiretest poliitika tegevuskavadest. ma ei hakka ennast üle kordama, ma olen korduvalt rääkinud teile, mida me arvame nendest vahetutest eesmärkidest, lisaks nendele, mis meil on seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend, kuid loomulikult eh, see on teie otsustada Äh, seega me suhtume sellesse kui julgustavaste sammu ja tegelikult me oleme alustanud tegutsemist, meil on hea meel teile teatada, et me hindame et, et kakskümmend protsenti nendest algatustest on juba heaks kiidetud või juba käivitanud. ma tahaksin siin viidata TNT-le, uuele rahastamiskavale, äh, transpordi infrastruktuurile, äh, turvalisele lennuliikluse paketile ja ühised äh, põhimõtted reisijate veos ning koolituse alal. tegelikult see tähendab see, et meil on väga konkreetsed ettepanekud, mis on ette nähtud komisjoni järgmise aasta tegevuskavas ja põhimõtteliselt eh, me juhime tähelepanu sellele, et on oodata veel eh, eh, täimõõtmelise raudteepaketi osas ja alternatiivsete võimaluste osas ma tahaksin öelda samuti härra Grossile, et me oleme soosivalt suhtunud ka äh, sadamateenuste uudiste sõnamisse ja see on ette nähtud komisjoni töökavas aastaks kaks tuhat kolmteist. Äh, te peaksite tutvuma ka äh, selle tegevuskavaga, mida tutvustas president Barroso eelmisel nädalal Strasbourgis. nagu komisjon oma valges raamatus ütleb, et liikuvuse vähendamine ei ole variant ja seetõttu äh, ma tahaksin pakkuda oma poolt kaks tähelepanekut selle raporti kohta, need on teile teada-tunda ja seetõttu me siiski soovime mõningaid muudatusi raporti lõikes viiskümmend, kus kutsutakse üles regulatiivraamistiku ümbervaatamist äh, sõidu- ja puhkeaja äh, ülevaatamiseks raat- äh,, reisijate veos ja seda on hiljuti kaasajastatud pärast pikka arutelu, mis toimus äh, kaasseadusandjate vahel. ja seetõttu nüüd nõutakse harmoneeritud eeskirju ja seetõttu ma kutsun teid üles säilitama selle lõike ainult teist osa, kus kutsutakse üles rakenduse ja äh, jõustamise harmoneeritud tõlgendamist. ja teine tähelepanek puudutab lõiget kaheksateist, kus räägitakse äh, raudteesõidukite registreerimist ja äh, nõutakse, et see ei peaks olema pikem kui kaks kuud. tegelikult kaks kuud on üsna ambitsioonikas eesmärk ja me leiame, et kuuekuuline periood oleks palju realistlikum ja sobivam. põhimõtteliselt need olid minu järeldused me oleme võtnud kohustuse koos teiega täitma valgeraamatus toodud eesmärke, et äh, tagada tõhusam ja parem liikuvus ja veel kord tahan õnnitleda äh, raportööri Grossi ja transpordikomisjoni selle raporti puhul. tänan, härra Gross okay.! jah, veel kord lühidalt suur tänu! mis puudutab sadamateenuseid, tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida komisjon just äsja ütles. kui ma vaatan kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogrammi ja seda, et komisjon on selle juba õigusloomeliste ettepanekute all välja toonud, see päike paistab siin täna nii õudselt silma. kui see on seal õigusloomeliste ettepanekute all kirjas, siis ma arvan, et oleks võib-olla päris huvitav, kui me komisjonilt saaksime teada, mis üldse kavas on, enne kui õigusloomelise ettepaneku saame, nii et seepärast paluksin veel kord fraktsioonidelt, et nad mõtleksid kompromissettepaneku kakskümmend kuus B hääletamisel tõsiselt järele, sellepärast et meil on seal kirjas, et komisjon peaks meile teada andma, mis on kavas ja me ei nõua praegu mingit õigusloomulist ettepanekut, see on komisjoni tööprogrammis kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks kirjas, kontrollisin selle just üle. nii et äh, ma arvan, et ei, ei oleks üldse mitte halb, kui ta selle poolt hääletaks. või vähemalt ei teeks paha teiseks, äh, ülejäänud punktidega mul pole probleeme, see on ka hääletusnimekirjas ka kirjas, kui kolleegid nagu Tsikau ja kolleeg Ayala Sender räägivad siin ühest või kahest muudatusettepanekut, äh, kust, mida nad ei leia kompromissettepanekutes, siis jah, võime need mõlemad muudatusettepanekud, mis teie, proua Tsikau ja ka teie, proua Ayala Sender välja pakkusite, sada kuusteist nimelt oli see viimane, et hääletame nende üle siis eraldi ja me ei vaata neid nii, nagu nad oleksid kompromissettepanekuga kaetud. ja muide, mul ei ole sellega mitte mingeid probleeme, sest tõesti Stuttgarti raudteejaama ümberehitamine on äh, väga selgelt näidanud, et äh, rahamägedest üksi ei piisa, on vaja ka väga head informatsioonipoliitikat mis puudutab äh, neid erinevaid rõhuasetusi, siis kolleeg Kraamer juba minevikus raudteetranspordi puhul, me tõime raudteetranspordi tähtsuse välja ja see oli ka meie ettepanekus üle-euroopaliste transpordivõrgustike kohta ka sees. ja ma eeldan, et see, mis praegusel hetkel kehtib see, see nelikümmend protsenti, see on olemas, see kehtib ja seda ei ole vaja korralda kuid mida ma tahaksin välja tuua, on see, et kui need uued transer-, uued üle-euroopalised transpordivõrgustikud tulevad äh, kõne alla, siis tuleks seda võib-olla uuesti välja tuua, siis tuleks äh, see vana arutelu uue aruteluga siduda ja siis tuleks rääkida üle-euroopalistest transpordivõrgustikest ja rääkida ka rahastamisest ja protsendimääradest ja võib-olla siis tõesti tuleks neid protsendimäärasid tõsta. kuid ma leian, et praegusel hetkel peaksime jääma selle juurde, mis meil olemas on juba ja nagu sa juba ka ise ütlesid, protsendimäärasid pole ette nähtud. mis puudutab seda Eurovilli teed, jah, ka mina sõidan jalgrattaga, aga ma arvan, et kompromissettepaneku puhul oli seda natuke raske praegu kaasata ja ma arvan, et võib-olla veel enne täiskogu osaistungjärku suudame kuidagi leida lahenduse seda mainida võib-olla põhjenduspunktides vähemalt ja mis puudutab komisjoni öeldut, me saime aru, et äh, komisjon ei taha uuesti tulla tagasi töö- ja puhkeaegade juurde. oleks väga hea, kui parlamendil õnnestuks nõukogu veenda selles osas, et äh, töö- ja puhkeajad erinevates riikides tuleks harmoniseerida Äh, min-, üks minu kolleegidest äh, minu fraktsioonis leidis, et äh, äh, iga kahe nädala tagant peaks olema raskeveokijuhtidel õigus kodus nädalavahetust veeta. teised leiavad, et paindlikkust tuleks suurendada, nii et selle küsimuse uuesti avamine arutlustele on väga-väga huvitav ja kui soovitakse midagi veel muuta, siis seda on võimalik teha Äh, suur tänu kõikide märkuste eest ja mis puudutab neid äh, gigalainereid, siis mina neid ei poolda ma lihtsalt leian, et kui meil on riike nagu Skandinaavia riigid, mis seda soovivad, siis ma arvan, et lähimuspõhimõttest lähtudes peaks neil olema võimalus need sõidukid teedele lubada, sellepärast et kui on olemas taristu ja tagatud ohustus, siis miks mitte, aga seda ei pea tõesti kogu Euroopas kasutama, nii et seepärast tuleksin tagasi ettepaneku üks juurde, kus on kirjas, sellised asjad otsustatakse lähimuspõhimõtte alusel ja kus riigid peavad hoolitsema selle eest, et ohutus on tagatud. seda tehakse ju tegelikult ka juba praegu, nii et tegelikult me ei taha siin mingit Euroopa tasandi nõustumist, me lihtsalt tahame, et seda tolereeritaks seal, kus see on võimalik. suur tänu, härra Kross, hääletus toimub homme hommikul. järgmine küsimus päevakorras on broneeringuinfo kasutamine. arvamuse koostajaks on Eva Lichtenberger ja ma arvan, et tegemist on muudatusettepanekutega arvamusele kakssada üks on neid tehtud ja ma arvan, et isegi keskkonnakomisjonil pole õnnestunud nii palju muudatusettepanekuid teha. nii et broneeringu info ja Eva, sõna on sul. jah, suur tänu, see on tõesti väga hästi välja toodud, tegemist on väga kuuma ja vastuolulise küsimusega, sellepärast et tegemist on inimeste jaoks tähtsa küsimusega. ehk siis, et äh, milliseid isikuandmeid edastatakse inimeste kohta, kui need lendavad? Eva, oota palun hetkeks, kas ma võiksin paluda, et need inimesed, kes soovivad juttu ajada, teeksid seda väljaspool selle ruumi seinu, sest tegemist on väga tähtsa küsimusega ja väga raske on, kui raportöör peab rääkima sellise müra tausta, nii et palun lahkuge. Eva, vabandust, et katkestasin sind jah, suur tänu, jätkab proua Lichtenberger. viimase kahe nädala jooksul üritasin äh, muudatusettepanekute tegijatega kompromissettepanekuid välja töötada selleks, et vähemalt natukenegi vähendada muudatusettepanekute arvu. see ei olnud väga lihtne ülesanne, sellepärast et ettepanekud olid seinast seina ja seepärast oli väga raske musta ja valget äh, halliks värviks kokku segada. nüüd tahaksin äh, need lihtsalt äh, põhilised muudatusettepanekud äh, läbi vaadata ja paluksin kolleegi, kes muudatusettepanekuid tegid, siis ka kommenteerida seda, mida ma siin ütlen. esiteks, nagu alati on väga tähtis äh, kasutusala ehk mis eesmärkidel broneeringuinfot edastatakse, mina üritasin vastavalt seadus äh, Äh, loomest lähtuda ja öelda, et ainult siis, kui räägitakse terrorirünnakutest, see oleks see esimene asi, mille üle hääletatakse, sellepärast et see on kõige kaugemale minev äh, sõnastus. aga ma nägin, et väga suur enamus äh, leiab, et nad soovivad rohkem kui ainult terrorismirünnakuid. ja seepärast on tehtud ettepanek, mis lähtub kolleeg Olle Schmidti ettepanekust, nimelt et lisaks terrorismirünnakutele oleks kaetud ka inimkaubanduse, äh, relvakaubanduse ja narkootikumidega kauplemise küsimused, see oleks nii-öelda see teine aste ja see kaasaks väga paljud muudatusettepanekud, mida kolleeg Schmidt tegi ja sellega oleks võimalik muudatusettepanekute arvu vähendada ja alles siis kolmandas osas, mis puudutab kolleeg Bredborni, nimelt et äh, kõige tõsisemad kuriteod, et see oleks siis nagu kolmas aste. ma üritasin need asjad astmetena paika panna, sest äh, muidu tundus mulle täiesti võimatu seda asja kuidagi koordineerida. nii et see oleks esimene valdkond siis äh, kasutusala puhul. teiseks millised lennud on kaasatud, need, kas ainult need jätku, rahvusvaheliste lendude jätkulennud, mis, äh, mille lähte- või sihtkoht on väljaspool Euroopa Liitu või on kaasatud ka kõik Euroopa-sisesed lennud või kas öeldakse, et sise-Euroopa lennud ainult siis, kui nad on seotud mõne jätkulennuga, mis oli äh, väljaspool Euroopa Liitu, siin ma üritasin kompromissettepanekut äh, välja töötada, ma arvan, et te olete seda kõik juba näinud. nii et ma arvan, et need on teieni jõudnud. ja programmeeriva palus teha suulise, võtta, vabandust, kaasata suulise muudatusettepaneku mis puudutab ka teisi transpordiliike, mille puhul äh, broneeringu info edastamine praegusel hetkel pole reguleeritud, ehk siis rongid ja laevad. Need ei ole kaasatud sellepärast, et meil ei ole mitte mingit vastavat reguleerimist nendes valdkondades veel ette nähtud siis veel üks muudatusettepanek või kompromiss, mida ma üritasin välja töötada, nimelt see niinimetatud äh, lükka ja tõmba meetod. siin oli kolleege, kes leidsid, et need ettevõtted, mis praegusel hetkel ei kasuta seda äh, lükkamismeetodit, et need peaksid saama võimaluse, et viiakse sisse üleminekuaeg ehk et äh, need, kes soovivad siis hiljem seda niinimetatud tõmbemeetodit kasutada, et need oleksid siis ka kuidagi kaasatud sellesse broneeringu infosüsteemi. see puudutab ka Forschmidti, Flasto ja kolleeg Ferreraki ettepanekuid, siis ka De Grandes ettepanek, siin on jällegi välja töötatud kompromissettepanek, mis lähtub sellest äh, niinimetatud Bush meetodist ja siin me üritasime seda kõike kompromissettepanekus kaks F äh, kokku võtta. siis eraldi, erandid äh, on veel kompromissettepanekus välja toodud, siis veel üks vastuoluline küsimus on, kas lennuettevõtted peavad lisainfot koguma või äh, süsteemi sisestatakse ainult need andmed, mida nad juba koguvad. siin on see ähm, kohustus informeerida all ja ka siin üritasime me jällegi infot kokku võtta selleks, et äh, asja natukene ülevaatlikumaks muuta. siis kompromissettepanek kuus siin on kaasatud väga palju erinevaid muudatusettepanekuid, sellepärast et tegemist on ühe kõige otsustavama küsimusega ka lennutranspordi jaoks, ehk mida nad peavad veel lisana tegema ja kas nad üldse peavad midagi tegema. meil oli kompromiss välja töötatud, mis läks selles suunas, et edastatakse ainult seda infot, mida nagunii juba kogutakse ja midagi lisaks ei tule. siis kolleeg Birkeriga rääkisin selles küsimuses äh, kuidas me liikmesriike kohaldusala kaudu kaasame, reguleerime, sellepärast et liikmesriikidelt oleme kuulnud, et nad soovivad broneeringu infost teatud andmeid äh, välja jätta ka nõukogus toimuvad tulised arutelud selle üle, sellepärast et nõukogu leiab, et me peaksime Euroopa tasandi reguleeringu välja töötama, sellepärast et erinev rakendamine näiteks andmete edastamisel praegusel hetkel juba tekitab probleeme ja nüüd me oleme välja töötanud kompromissettepaneku, mille puhul öeldakse, et kui liikmesriigid soovivad neid erandeid vastu võtta, siis need peavad olema kooskõlas Euroopa tasandil kehtiva äh, õigusloomega. tegemist on tõesti väga raske sõnastusega, sellepärast et me räägime siin lähimuspõhimõttest, aga me üritasime seda kõike veel kord siiski kuidagi lahendada. siis äh, kõik need lisad, see suur peatükk, mis puudutab lisasid, kus äh, pannakse paika see, milline info äh, siis äh, edastamissüsteemi üldse läheb. siin üritasin ma kõigepealt kompromissettepanekuid välja töötada, mis oleksid laiapõhjalised, aga see oli väga raske. sest äh, raportöör soovis, et äh, kõik oleks võimalikult selge ja napisõnaline nüüd on meil mõned äh, selged ettepanekud kompromissidena paika pandud. esiteks kompromissettepanek, mis räägitab alaealist, mis puudutab alaealiste saatmist. Ähm, seal on ka kirjas, äh, millised andmed, mitte kõik, vaid ainult need, mis on olemas ja need, mis nagunii kogutakse ja siis teiste puhul me üritasime kokku võtta, millise, milline info, millised andmed ja millise punkti kohta selleks, et see asi natukene ülevaatlikumaks muutuks. suur tänu kõigile, ma nüüd tõesti kõiki eraldi välja ei toonud, sellepärast et äh, kõik muudatusettepanekute tegijad ei ole kohal ja siis ma üritasin jääda võimalikult selgesõnaliseks ja võimalikult palju muudatusettepanekuid arvestada. tänan kõiki, kes olid valmis minuga läbi rääkima ja selgitama, suur tänu ka teie kompromissi valmiduse eest, sest niimoodi oli võimalik ikka asja natukene selgemaks muuta ja palun nüüd, et lihtsalt kommenteerige neid küsimusi hääletusnimekirja me praegu koostame ja me üritame seda võimalikult äh, selgelt koostada. suur tänu ka kõikidele transpordikomisjoni kolleegidele, sest tegemist oli tõesti üüratu tööga seda kõike kuidagi äh, läbi vaadata ja korrastada, sellepärast et äh, lähtekohad muudatusettepanekute tegemisel olid väga erinevad. suur tänu, proua Lichtenberger ja härra Kross Rahvapartei nimel, jah, suur tänu! tahaksin äh, kolleeg De Grandese nimel vabandada, teda ei ole siin. ta on haige, tervislikel põhjustel vähemalt. ma ei tea päris täpselt, mis on põhjuseks. kolleegi märkus, et äh, rahvapartei fraktsiooni nimel oleks siis järgmised. härra De Grandes leiab, et broneeringu infot ei tohiks olla liiga piiritletud ja ta teeb ettepaneku, et seal, kus kohaldusala vähendatakse, et me seda ei toetaks, vaid et me pigem pooldaksime suuremat kohaldusala ja teiseks, mis puudutab viieaastast tähtaega, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon siin on väga palju erinevaid ettepanekuid, härra De Grandes soovib, seda ei mainitud, aga härra De Grandes soovib, et, et kodanike ja vabaduste komisjon peaks selle küsimuse välja arutama. sellepärast, et arvamuste kaudu erinevatest valdkonnakomisjonidest tuleb nagunii nii palju erinevaid ettepanekuid, sellepärast lõppude lõpuks oleks äh, mõistlikum see, kui arvamuses ei tehtuks ettepanekuid ja seda teeks äh, juhtivkomisjon, vastutav komisjon. ja kolmas märkus härra De Grandeselt, äh, see üheksa, viis, neli, kuus, mida mainib äh, raportöör härra De Grandese nime, arvates nimelt andmekaitse pole tagatud sellepärast, et et me peaksime üheksasada seitsekümmend seitse tuhande kaheksast arvestama, sellepärast et siin räägitakse politsei koostööst ähm, ja et see kuulub kolmandasse sambasse. tegemist on juriidilise küsimusega ja ma äh, ei hakkaks siin lähemalt sellest rääkima. mis puudutab muudatusettepanekuid ja kompromiss on ette nähtud, siis kompromissettepanek äh, lõike kaks kohta, kus räägitakse kohaldusalast ja seda piiratakse, siis äh, temal pole mitte mingeid probleeme muude kompromissettepanekutega, ainult sellega tahtsin selle lihtsalt välja tuua ja see oleks siis Rahvapartei fraktsiooni arvamus, suur tänu! suur tänu, proua Tsikau! sotsiaaldemokraadid. suur tänu, esimees, ka mina tahaksin tänada proua Lichtenbergerit nende koosolekutest, mis toimusid eh, ja mida ta korraldas variraportööriga. tänan teda ka tehtud tööst. sotsiaaldemokraadid on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, kuid põhimõtteliselt me toetame direktiivi kohaldamise ala eh, piiramist eh, terroriaktidega ja kõige raskemate piiriüleste kuritegudega. me ei toeta äh, reisija profiili määratlust, eriti juhtudel, kui nende vastu ei ole mingit kahtlustust. me toetame seda, et kõik direktiiviga kaasnevad kulud kaetaks liikmesriikide poolt me toetame äh, ka tõmbemeetodi kasutamist. Äh, mis puudutab andmete säilitamise perioodi, siis meie sooviksime seda lühendada ja meie arvates heaks kompromissiks oleks kasutada perioodid, eh, mis on sätestatud andmete säilitamise direktiivis mobiiloperaatorirfirmadele. Äh, ja see on kuus kuud kuni kaks aastat ja me toetame ka edastatavate andmete mm, piiramist, kui me räägime kolmandatele riikidele edastatavast andmetest. me samuti toetame e, liikmesriikidele peale pandud kohustuse vähendamist, e, mis, e, kus räägitakse kolmekümnest protsendist ja kuuekümne protsendist andmetest ja me leiame, et selline lineaarne lähenemine ei ole teostatav Äh, samas arvame, et täiskogul me ilmselt esitame muudatusettepaneku selle kohta, et kõik broneeringu infot äh, puudutavad kokkulepped, mille Euroopa Liit ja teised liikmesriigid on sõlminud, tuleks viia kooskõla direktiivi sätetega. suur tänu veel kord proua Lichtenbergile. suur tänu liberaalide nimel härra Debaka. tänan, äh, Olle Schmidt, kes oli ALDE fraktsiooni nimel varireporter, äh, ei saa kohal olla ja palus äh, tema nimel edastada mõningad tähelepanekud ja ma loen nad ette tema poolt mulle saadetud sõnumist. esiteks, me peame jõudma kokkuleppele äh, Äh, Euroopa Liidus väga hästi tasakaalustatud broneeringu äh, infokordat, sest Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ise hakkama koostama reisijate puudutavat teabe andmebaasi. see oleks väga halb variant, me peame seadma äh, selged piirangud nendele suurtele reisijate broneeringu info puuduvate andmetele ja me peame arvestama ka reisijate õigustega ja peame tagama ka äh, mõistlikud nõudmised lennundusettevõttele. teiseks, teiseks me peame säilitama tasakaalu äh, broneering info vahel, mis on vajalik meie eesmärkide saavutamiseks ja arvestama ka võimalike kahjulike elementidega, sest andmete edastamine toob kaasa kulutusi ka lennuettevõtjatele ja, ja äh, broneeringu info ei peaks seda koormust suurendama. kolmandaks, äh, ta palub transpordikomisjoni liikmeid Äh, tähelepanelikult üle vaadata lisade osad, äh, kus loetletakse ähm, broneeringu info andmeid, mida kogutakse ja säilitatakse pagasiinfo kohta, reisiagentide, reisibüroode kohta, need on küll tõhusad andmed, kuid äh, reisija koha kohta käiv info ei ole otseselt seotud selle tõhusa eesmärgiga ja see tuleks lisast kustutada. ja viimasena ta mainis, et ta tahab rõhutada, Äh, kuritegude määratlust, äh, mille puhul broneeringut võib, võib kasutada. komisjoni algses ettepanekus oli see liiga laialt määratletud ja ta loodab ja toetab seda ning loodab, et ka transpordikomisjon toetab seda, et piirata seda terroriaktidega ja raskete piiriüleste kuritegudega äh, inimkaubandus, relvakaubandus ja nii edasi ja ta tänab komisjoni ja loodab, et komisjon toetab tema esitatud muudatusettepanekuid tänan järgmisena härra Bradburn ECR-i eh, e nimel. tänan, esimees. ma tahaksin tänada proua Lichtenbergi suurepärase koostöö eest. tegelikult tegemist on arvamusega, mida me laias laastus saame toetada ja see on uudiseks teile, et me midagi toetame. tegemist on väga hea arvamusega. kuid on kaks asja, eh, mis on veel meie arvates lahendamata. Eh, üldjoontes me toetame proua Lichtenbergi arvamust, kuid siiski tahaksin välja tuua paar aspekti, mida on samuti mainitud ja need on küsimused, mis meile muret tekitavad. kõigepealt äh, direktiivi kohaldamisala. Äh, mis sellega ette võtta? proua Lichtenberg mainis kolme erinevat lähenemist, äh, rääkides rasketest piiriülestest kuritegudest, rasketuskuritegudest ja, ja ka tegelikult kuritegude loetelu lõppkokkuvõttes ükskõik, mida me ka ei otsusta läbi hääletuse või muul viisil, tuleb selgelt aru anda, et me ei eh, lähe seda teed, mida me eh, tegime Euroopa vahistamismääruse puhul, kui me rääkisime ka rasketest kuritegudest ja nüüd selgus, et seda vahistamismäärus võib ka väiksemate kuritegude puhul rakendada. me peame suhtuma väga tõsiselt ja mõistlikult äh, kogutud andmete kasutamise piirangutesse. teiseks, äh, tõuke või tõmbemeetod ja selles osas ma ei nõustu proua Tikaga, me peaksime siiski pooldama tõukemeetodeid sest see meetod on koha leidnud ka teistes samalaadsetes kokkulepetes ja see on lihtne ja kasutada. ja seda on kõige lihtsam ka rakendada. meie põhimure puudutab aga muudatusettepanekuid, millega kustutatakse teatud andmeväljad. ma ei hakka neid kõiki ette lugema, ma tahaksin esile tõsta kahte Äh, mille puhul meil on tõeline mure, kui neid ei muudeta või selle. üks puudutab maksustamisteavet, sest see on absoluutselt hädavajalik. me teame, et äh, äh, luureteenistused pööravad suurt tähelepanu selle üle, kuidas pileti eest maksti, kas krediitkaardiga, sularahas ja nii edasi, millist makseviisi kasutati. ja kui keegi broneerib sularaha eest ühe suunapileti, siis äh, süttib kohe punane tuli, sest sellega kaasneb kõrgendatud risk. see on üks valdkond, mida ma ei taha, mis kustutatakse ja teine, äh, mis seotub ka minu muudatusettepanekuga, on lojaalse kliendi äh, teave. ma ei tea, mis on selle väärtus, aga ma näen, oleks kasulik jälgida ka sageli kasutatavat sihtkohti ja ma loodan, et te nõustute Äh, selle ettepanekuga, sest see oleks väga kasulik lähenemine turismivastases võitluses. kuid esimees laias laastus meil ei ole probleemi selle arvamusega ja me võime äh, toetada enamike meetmeid, mis selles sisaldub. tänan, järgmisena härra Rikei. suur tänu, esimees ja suur tänu proua Lichtenbergile eh, selle töö eest. mind üllatas, et nii palju muudatusettepanekuid esitati, kuid tegemist on ju teemavaldkonnaga, eh, mille alla kuulub vabadus ja julgeolek ja selles osas on mõnikord tasakaalu raske saavutada. paar kommentaari. vähem eh, küll nende piiride küsimuses, kõigepealt direktiivi kohaldamisala laiendamise kohta komisjoni liikmed on teinud tõsist tööd selle kallal ja põhimõtteliselt ma arvan, et äh, me seostame nüüd seda direktiivi terroriaktide ja rünnakutega ja raskemate kuritegudega, kui kasutatakse võltsdokumente, kui inimesed on seotud äh, Ähm, relvakaubandusega, inimkaubandusega, äh, need on rasked kuritegu ja seetõttu on sageli raske piirjoon tõmmata, mis on terroriakt ja mis ei ole. ja terroriaktid on väga sageli tihedalt seotud raskete kuritegudega. ja seetõttu me ei saa neid täiesti sellest kohaldamise ajast välja jätta, seega sellise kriitilise massi leidmine on raske teine teema ja selle kohta on ka esitatud palju muudatusettepanekuid, puudutab tõuke või tõmbemeetodi kasutamist nagu äsja ütles härra Bradburn, võib-olla oleks parem kasutada tõukemeetodeid, see on lihtsam. aga kui see tõukeefekt aset leiab, eh, siis ettevõtjale kaasnevad sellega lisaülesanded ja ka tagajärjed. sellega kaasnevad kulud, Äh, mis härra Bradburile ei meeldinud ja teiseks äh, need äh, ettevõtjad on vastutavad selle eest. mis tähendab seda, et kui lennuettevõte hakkab kasutama tõukemeetodiga kaasnevaid tehnikaid, siis nad vastutavad selle eest. ja kui nad seda ei tee, siis nad ei ole andmeid edastanud ja keegi hakkab teisiti neid andmeid käsitama, kuid see toob kaasa uue lähenemise Eh, see toob kasu kohustuse kolmandate osapoolte eest ja juriidilises mõttes see on üsna hämmastav. ma juhin teie tähelepanu asjaolule, et lisaks sellele filosoofilise poliitilise arutelule, kas me tahame rohkem vabadust või rohkem julgeolekut ja teinekord on raske eh, tõmmata piiri, on terrorismi ja raskete kuritegude vahel siis on ka praktilised küsimused, kes mille eest vastutab ja ma arvan, et need küsimused ei ole veel täielikult lahendatud. tänan ja komisjoni nimel proua Vassiljandu. suur tänu. ma lühidalt eh, kommenteerin kompromissettepanekut ja ma loodan, et minu jaoks on õige tekst eh, põhjenduspunkt üksteist ja sellega seonduv kompromiss, see on hea kompromiss, me saame seda toetada põhjenduspunkt viisteist, seda me toetame. kompromiss artiklile kaks F, me saaksime ka seda toetada. kompromiss artiklile kaks lõikele üks, taandele üks. see on kriitilise tähtsusega aspekt, mis puudutab direktiivi kohaldamisala. kahjuks me ei nõustu selle muudatusettepanekuga ja eelistame, et me jääksime selle piirangu juurde, mida me oleme oma ettepanekus kirjeldanud ja seda põhjustel, mida ma juba mainisin eelmisel koosolekul, nii-öelda operatiivtingimustel ja broneeringuinfo väärtusest rääkides, kui me räägime võitluses kõikvõimalike raskete kuritegudega ma tahan teile meenutada, et ka meie pakkusime välja serious crimes, rasked kuriteod, me ei ole kunagi kasutanud sõna all crimes. me piirasime kohaldamisala nende raskete kuritegudega ja teatud karistuspiiridega. kahjuks selle muudatusettepanekuga me ei ole nõus. artikkel neli, lõige kolm A, uus. seda me ei saa toetada sest see põhimõtteliselt muudab kogu broneeringu infosüsteemi teostamatuks, sest kogu selle mõte, et kasutada kõikide reisijate kohta käivat infot kohe enne nende saabumist või pärast nende väljalende. kui me nõuame, et õigusasutus annab selleks vajaliku loa, siis see hakkab tõsiselt takistama süsteemi toimimist ja seetõttu me ei saa seda toetada. artikkel kuus, kompromissmõte, et seda me saame toetada, artikkel viisteist, seda me saame toetada, lisa üks punkt kaksteist, seda me kahjuks toetada ei saa Äh, üldised märkused, kus on loetletud mitmed erinevad andmed, mis on väga kasulikud äh, õiguskaitsetöö eesmärkidel. seetõttu me soovitame jätta selle välja A selles. kui me räägime nüüd lisadest, siis ma tahaksin öelda, ka eelmistel kordadel, kordadel ma olen seda öelnud, kuid rõhutan seda veel kord on oluline, et see oleks kõik ühtlustatud, see on väga oluline lennuettevõtjate jaoks ja äh, broneeringu infolepingutest, mille me sõlmime kolmandate riikidega, ühte juba hakatakse sõlmima, teised on läbirääkimise staatuses, on oluline, et meil on kõik ühtne. ja sellega me hoiame kokku väga palju raha ka lennuettevõtjatele ja seetõttu ma kutsun teid üles säilitasema lisa sellisena, nagu meie välja pakkusime äh, see makseviiside kohta teave, mille, mis kõikidele nii palju murret tekitab, äh, sellega ei ole mõeldud krediitkaardi numbri avalikustamist, seal on mitu X-i ja ainult neli viimast äh, arvu on näha. seetõttu ei ole nii kriitilise tähtsusega küsimus, mille pärast võiks nii, nii palju muretseda. ja ma tahaksin teid lihtsalt hoiatada Äh, igal juhul tänan teid nende kompromissidest ja need muudavad meie elu palju lihtsamaks. kas te soovite veel kord sõna võtta? suur tänu, suur tänu nende kommentaaride ja tähelepanekute eest. paar märkust, mille ma esialgu välja jätsin, et esineda lühidalt. Äh, ma tahtsin rääkida üleminekuperioodist komisjon on teinud ettepanekud, mis võivad muutuda äh, raskeks ülesandeks lennuettevõtjatele, et kolmkümmend, kuuskümmend protsenti andmetest tuleb töötada, kuidas seda mõõta, see ei ole väga praktiline lähenemine ja seetõttu me seda ei soovinud. ja teiseks äh, õigusasutuste politsei koostöö kui see jääb sisse, siis see ei puuduta kuidagi tavalist broneeringu inforežiimi. kui jälgitakse mingit kahtlusalust isikut, siis arvestamata kogu seda ettepanekut on võimalik saada vajalikke andmeid äh, õigusasutuste vahelise koostöö raames, see ei peaks tegema raskeks. me ei pea, arvestame, et see on midagi muud, mida meie välja pakume lisaks äh, politsei ja justiitskoostööle. teiseks, tänan proua Tikaud selle märkuse eest andmete säilitamise aja kohta. ja vastuseks küsimusele äh, tõmbemeetodi kohta, mul on mõningad kahtlused selle osas, see on ka vastuses härra Rikeile see tähendab teatud kontrolli saavutamist andmete üle, seda ei ole lihtne saavutada. Äh, ma tean, et inimesi on püüdnud saavutada hüvitist, aga ei saanud, on inimesed kolm aastat ootanud, et Lufthansa andmeid muudab ja need ei saavutanud seda, seda tuleb arvesse võtta selles küsimuses. vastuseks eh, lisade kohta esitatud küsimustele. ja lõpetuseks eelnevale, kui me peame otsustama tõuke ja tõmbemeetodi vahel siis eh, tekib kohe küsimus kuludest. ja samuti küsimus, kellel on juurdepääs millistele andmetele, andmebaasidele ja millistel tingimustel ja ma arvan, et me peaksime eh, mõtlema nendele tingimustele ja vastuseks proua Tikaule. mul on hea meel, eh, kui selles küsimuses esitakse täiskogul muudatusettepanekud, et tuleks üle vaadata rahvusvahelised lepingud Äh, lähtudes meie broneeringu info kokkulepetest ja see on oluline lõppsamm selles protsessis. ja nüüd kogu küsimus, mis puudutab lisasid. ma arvan, et ei ole vajalik teada, kes teile pileti müüs või tema nime ja samas me peame väga ettevaatlikult lähenema makseviiside küsimusele sest ka terrorismid on õppinud, kuidas maksta piletite eest ja varjata seda infot. ma palun teid, et te mõtleksite selle üle järele. ja ka härra De Grandes oma sõnumis, mille esitas härra Grosch, mainis seda, me viitasime äh, ka lisale ja andmete töötlemisele. miks? sest see mõjutab lennuettevõtjaid. ja meil oli ka palju arutelusid lennuettevõtjatega sel teemal. see ei puuduta pelgalt kodanike õigusi Äh, kuid see mõjutab ka lennuettevõtjate poliitikat ja seetõttu väga paljud sõnavõtjad seda mainisid ja võib-olla nendega ühendust võtnud enda koduriigi lennuettevõtjad sel teemal. ma loodan, et meil õnnestub kogu sellest asjast mingi selge sõnum välja tuua, ma olen endast parima ja ma loodan, et meil saab olema ka üsna selge hääletusnimekiri, kuid igal juhul on muudatusettepanekuid esitada ka palju, tänan teid. aitäh, proua Lichtenberger ja hääletus toimub homme hommikul. järgmine päevakorrapunkt on äh, kokkulepe Euroopa Liidu ja Indoneesia vahel äh, lennuteenuste osas, mina olen siin ise raportööriks. Äh, tegemist on siis ühega üheksateistkümnest kahepoolsest kokkuleppest, mis eksisteerib liikmesriikide ja äh, Euroopa Liidu ja siis kolmandate riikide vahel. see kokkulepe äh, sisaldab sätteid, mis kuuluvad nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide pädevusse, nendele ma juhtisin tähelepanu juba meie raamraportis Äh, siis äh, see, et äh, Euroopa Liidu lennufirmasid tuleb kohelda võrdselt, sõltumata sellest, millise riigi omad nad on, siis ohutust puudutavad sätted ning konkurentsireeglid. tuletaksin saadikutele meelde, et tegemist on nõusolekumenetlusega, nii et me võime öelda kas ei või jaa ja minu ettepanek on, et kui keegi tahab ei öelda, siis esitagu vastav äh, muudatusettepanek kolmekümnendaks novembriks, äh, kuigi minu soovitus teile on, et me äh, kiidame selle kokkuleppe heaks. härra Tibaka. ma teen väga lühidalt, Gesine tahtis öelda, et me toetame seda raportit, nii et, et meil mingeid probleeme ei ole. aitäh Robert Siile. aitäh, äh, härra esimees, alati kui teie selliseid raporteid teete, nad väga hästi tehtud. Eva ja Rohelised. rohelistel ka probleeme ei ole, suur aitäh oleks mul kodus ka selline üksmeel, siis oleks küll asi tore. niisiis, suur aitäh! nagu ma siis juba ütlesin, kahe, kolme, me hääletame transpordikomisjonis seda siis detsembris ja kolmekümnenda novembrini saate esitada muudatusi ja täiskogule läheb asi jaanuaris järgmisel aastal Next item on the agenda. järgmine päevakorrapunkt on energiatoodete ja elektri maksustamine proua Vilsi raport ähm, ja Michal, äh, sina vist tutvustad seda arvamust tema eest. niisiis, sul on sõna. jah, aitäh jah, proua Vilts palus, et ma loe, loeksin ette tema sõnavõtu, sellepärast et ta hilineb ja, ja kuna ma niikuinii räägin saksa keelt, siis ma loen selle ette äh,. Eh, transpordikomisjoni eh, liikmed, loen teile siis ette arvamuse energiatoodete maksustamise kohta. ma arvan, et tuleks eh, lubada laevade ja lennukite maksustamist ja liikmesriikidel peab olema võimalus otsustada, kas maksustada või mitte. see tegelikult praeguse mittemaksustamise vallas mitte midagi ei muuda. komisjon peab praegu läbirääkimisi, annaks mandaati rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks aga kahe tuhande kolmandal aastal, kui praegune energia maksustamise direktiiv vastu võeti, siis suurem osa komisjoni liikmetest leidis, et see eh, piirang tuleb ära kaotada ning eh, seda aastast kaks tuhat kaksteist, nii et, et siin ei ole meil mingeid eh, erandeid vaja siis oleks see rohkem vastavuses lähimuspõhimõttega kui see praegune keelamine. praegu see liikmesriikide peale pandud lennupiletimaks on tegelikult ainus võimalus ja ka hea näide selle kohta, kuidas oleks võimalik maksubaasi suurendada ja kus oleks võimalik lahendust ka selgelt näha. selle kõrval võivad liikmesriigid maksustamisküsimuse omavahel kooskõlada selleks, et konkurentsivõime probleeme lahendada. samal ajal, kui tuleb aga erinevad konkurentsiküsimused sisse viia, siis tuleb teha ka esimesi samme. praegu tehtud samm ei oleks suureks läbimurdeks, kuid siiski esimeseks õigeks äh, sammuks äh, jätkusuutliku transpordisüsteemi sisseviimise puhul selleks, et äh, siiski hääletada selle arvamuse poolt, üritasin variraportööridega kokkuleppele jõuda ja see puudutab eriti just maksualast äh, vahetegemist äh, diisli, diiselkütuse kommertslikul ja mittekommertslikul eesmärgil kasutamise kohta. see ei olnud küll alguses kooskõlas minu esialgsete kavatsustega. tänan raportööri konstruktiivse koostöö eest ja loodan, et leitud kompromissettepanekud on head, leiavad lahenduse ja et minu ettepanek maksustamise keelamise kohta lennu ja laevakütuse puhul ka tõesti leiaks toetust. nii palju siis proua Vilsilt. aitäh, Mihhail. härra Kantsjan Rahvapartei fraktsiooni nimel see teema just praegusel ajahetkel tekitab äh, teatud probleeme ja minu arvates tuleks see tagasi saata. minu arvates ei ole praegu õige aeg seda teemat arutada. aga kuna me peame arvamust avaldama, siis üritame olla konstruktiivsed. me oleme esitanud muudatusettepanekuid, mis äh, toovad uuesti sisse erandid, äh, loobumisvõimalused ning kompromissid erinevate kütuseliikide osas ähm, ja samuti avaliku sektori transpordimaksud ähm, ning äh, ma olen nõus proua Lullingiga selles osas, et meil on vaja veeldatud maagaasi osas erandeid. me ei saa äh, nõustuda proua Vilsi ettepanekutega, kuigi me hindame tema tööd ja seda, et ta on valmis meid ära kuulama aga ta on läinud kaugemale komisjoni ettepanekutest. see on siis meie seisukoht. nii et, et ma kardan, et me ei saa seda toetada. proua Ayala Sender. aitäh ka mina tahaksin proua Vilsi tänada selle töö eest, mida ta on teinud, äh, üritades saavutada kokkulepet sellise vastuolulise teksti osas. Äh, siin on püütud ühendada Econi ja Transpordikomisjoni seisukohti. Need arutelud, mis meil on toimunud, on täiesti, on üsna vastuolulised, ma olen nõus härra Kansianiga, meil on probleem ajastusega, aga me peaksime olema ka positiivsed, me peaksime vähendama äh, Äh, energiakasutust ja kütuste mõju, me peame kaitsma keskkonda, selleks on aeg küps. aga hetkel on tegelikult siiski kõik sektorid väga raskes olukorras ning kui me hakkame siit Euroopast veel rohkem halbu uudiseid saatma, siis ma ei usu, et selleks on praegu õige aeg nii et, et ma tõesti hindan äh, proua Vilsi katseid seda asja läbi suruda ja koostada ettepanek, mis tõesti läheb õiges suunas, see tähendab äh, arvestab äh, vajadusega anda suuniseid liikmesriikidele, äh, transpordisektoris töötajatele ning läbi läbivaatamise ja komisjoni konkreetse, komisjonilt konkreetsed raportid paludes sellel teemal saame me liikuda uute ettepanekute suunas, mis tulevad kohasemal ajal, siis kui ettevõtted on võimelised nende muudatustega toime tulema, saavad üle minna kallimatele kütustele ning meretransport ning õhutransport saaks siis ka kaasatud, nii et, et äh, arvestades seda praegust äh, kriisi, kus meretransport meil on äh, täie, äh, täiesti globaliseerunud, et siin, siin tekivad tõsised probleemid nende uute probleemide lahendamisel. me peame arvestama selle eduga, mida me oleme saavutanud äh, rahvusvahelises merendusorganisatsioonis ning teistes regionaalsetes organisatsioonides ning kui me sellega ei arvesta, siis me peaksime midagi Euroopa Liidus tegema ühepoolsemalt, aga ma ütleksin jällegi, et me ei tohi ajastust unustada. ning lõpetuseks tahaksin öelda, mis puudutab sadameid, siis me oleme esitanud muudatusettepanekud, mille eesmärk on äh, parandada juurdepääsu äh, elektrile äh, sadamas, kaiäärsele elektrile sellisel moel, et et see tõesti muutuks kergemaks, sest me tahame, et sadamad oleksid konkurentsivõimelised, et ähm, neid juhitaks paremini kui siiani. kui proua Wills nõus on äh, nende kompromissidega, siis loodetavasti me suudame saavutada edu selle arvamuse osas, aitäh. härra De Paco härra De Backer, vabandust. suur tänu, ka mina tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest. meie liberaalide jaoks on väga tähtis, et me ei unustaks ära, et selle direktiivi eesmärgiks on tarbijate käitumist muuta. me ei räägi siin mitte sellest, et meil oleks vaja liikmesriikide eelarvesse, eelarvetesse raha koguda seepärast on mõned kompromissettepanekud, mis äh, välja töötati just äh, kommertslikul eesmärgil kasutatava diislikütuse jaoks, kuid äh, kompromissettepanekus tuleb väga selgelt välja tuua, et need üleminekuperioodid ei kesta ei tea, kui kaua, ehk et viie aasta pärast äh, hakkab komisjon seda asja uuesti üle vaatama. praeguses direktiivis on see juba kirjas, et äh, periood hakkab esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist komisjon on ette näinud ka terve rea erandeid. meie soovime võrdset kohtlemist äh, kõigi jaoks ja kõikide kütuseliikide jaoks ja seepärast on väga tähtis, et erandite arv oleks võimalikult väike. jah, teatud erandid on küll põhjendatud, nagu näiteks ühistransport, kuid ma arvan, et juba taksosid ei peaks sinna enam kaasama. siis aru, variraportööride kohtumistel põhiliselt arutasime me lennu ja laevakütusest. ma arvan, et me peame ilmtingimata tegema vahet põhimõtete ja ajalise pikkuse vahel. jah, Euroopa Liit peaks tõesti rahvusvahelisel tasandil siin võtma juhtohjad enda kätte ühepoolselt siiski eeskirjade vastuvõtmine ei tundu mulle olevat mõistlik, sellepärast et see nõrgestab meie öö, ähm, äh, konkurentsivõimet, nii et võib-olla peaksime seda arvestama, kui me teeme neid äh, ettepanekuid muudatusteks. ja viimane küsimus, äh, nimelt see ettepanek, mille tegid sotsiaaldemokraadid äh, erandi tegemine maksustamise osas, ka siin jällegi peaks olema tähtaeg olema pi-, piiratud ja ma arvan, et teiste komisjoniga peaksime seda küsimust veel arutama ja ka siin oleksin äh, nõus sellega, et meil tuleb tähtaeg sisse viia, eriti just erandite puhul tuleb võib-olla ka arvestama uute tehnoloogiatega ähm,, äh, innovatsioonile ja äh, edusammudele tuleb äh, uks lahti jätta. meie jaoks on väga tähtis, et äh, komisjoni ettepanek äh, on tehnoloogiate osas neutraalne, sest ainult niimoodi on võimalik uutel tehnoloogiatel ka ennast läbi suruda. Need oleks mõningad punktid, mis meie liberaalide jaoks on väga tähtsad ja mis Äh, meie arvates peaksid jääma ka kindlasti sisse, suur tänu! härra Zile, äh, aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada proua Vilsi selle eest, et ta on üritanud leida kompromisse selles väga keerulises olukorras. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ECR fraktsioon tervikuna ei toeta komisjoni ettepanekut seetõttu me toetame muudatusettepanekut üksteist, mille on esitanud härra Kopp, aga me saame aru, et seda eh, muudatust enamik ei toeta ja seetõttu tahaksime selgitada oma seisukohta ka mitmes muus punktis. kõigepealt eh, miks me arvame, et see ettepanek eh, energia maksustamise vallas mitte midagi oluliselt ei muuda? siis pigem vähendab võimalust äh, riikidel endil olukorda reguleerida. meie leiame, et äh, üleminekuperiood äh, on kehtestatud väga keeruliseks majandusolukorraks ja olukord võib stabi-, stabiliseeruda alles kauges tulevikus Äh, sündmused, mis puudutavad äh, diislit, ähm, gaasili on väga keerulised ning seetõttu võib sektoril tekkida probleeme nendega kaasa minna. mis puudutab äh, proua Vilsi ettepanekuid kolm, neli, viis lennunduse kohta, siis meie arvates need ettepanekud ei toimi, sest Euroopa sõltub äh, samuti äh, rahvusvahelistest merenduslepingutest ja, ja lennunduslepingutest. Äh, siin ei ole ju mingit loogikat. me ei saa vaadata lennundust sarnaselt autotranspordiga Euroopa lennundussektori äh, haare on selline, et, et lennuk äh, suudab äh, üle Euroopa lennata, nii et, et ei, ei ole vaja tankida. mis puudutab härra De Bakkeri ettepanekut tehnoloogia neutraalsusest, siis need ettepanekud on meie arvates positiivsed. ma arvan, et meil tuleb et teha veel palju, et see projekt muutuks vastuvõetavamaks. Äh, proua Duong, äh, mina tahaksin nüüd äh, samuti tänada raportööri tehtud töö eest me oleme täiesti nõus sellega, mida raporti kohta on öeldud Äh, ma tahaksin kõigepealt peatuda energiakuludel. Äh, need on äh, kahtlemata väga olulised käitumise muutmisel ja väliskulude arvesse võtmisel. seda me ütlesime ka oma varasema arutelu käigus, kui me kuulasime ära Keskkonnaameti esindajad, me kõik oleme nõus, et me peame need väliskulud arvesse võtma, küsimus on selles, kuidas seda teha. transpordis sektoris me saame inimesi aidata ju teistmoodi. me saame näiteks lubada, et kui me, kui te kasutate seda kütust, siis me näiteks äh, toetame teid ja loomulikult nafta hinnad äh, aeg-ajalt äh, kerkivad ning me peame sellega arvestama ja väga hea oleks eh, püüda ennetada selliseid hinnatõuse. mis puudutab lennundust, jah, me võiksime lennukikütust Euroopa Liidu tasandil maksustada ja võib-olla võiksime maksustada tankimist, sest et eh, lennukid tõesti suudavad üle Euroopa lennata ilma tankimata, aga mõned neist siiski ka tangivad Euroopas ja selleks ei ole tingimata meil vaja rahvusvahelist kokkulepet. nii et, et minu arvates on äh, tegu, tegemist kasuliku raportiga, me hääletame selle poolt ja oleme esitanud ka mõned muudatusettepanekud, mis tugevdavad äh, raportööri seisukohti. ma arvan, et me ei saa ühes dokumendis öelda ühte asja ja vastupidist teises dokumendis, me peame olema järjekindlad äh,. härra Rikke. aitäh äh, aitäh proua Vilsile. ma ei hakka kordama seda, mida tahaksin rõhutada ühte üksikasja, mis tegelikult ei ole ainult üksikasi. Eh, maksude küsimus, eh, mind üllatas see, et komisjon jätab välja kohaliku transpordimaksud. see on väga veider teiseks tahaksin teile meelde tuletada, et maksud enamikel juhtudel Äh, puudutavad siis äh, VKE-sid või VKE-de sarnaseid ettevõtteid, kes on äh, väga kaitsetud. seega me peaksime vaatama, et need maksud ei hakkaks mõjuma kahjulikult. me peame küll soodustama makse selleks, et energiakasutust parandada, et heitmete olukorda parandada nii et, et ma olen esitanud äh, selles suunas ka mõned muudatusettepanekud ning ma loodan, et meil õnnestub äh, äh, kehtestada siis maksud seal, kus vaja, näiteks kohalikus ühiskondlikus transpordis. härra Elka Trui. aitäh, esimees. ma teen ka väga lühidalt, ma tahaksin samuti tänada raportööri, mina andsin ka oma panuse sellesse raportisse. kõigepealt diislist ma arvan, et me peame omavahel kokkuleppele jõudma, et siin need erandid peavad lõppkokkuvõttes kaduma, loomulikult tuleb selleks anda aega, aga me peaksime olema siiski üksmeelel selles osas, et see erand ükskord kaob. mis puudutab nüüd õhu- ja meretransporti, siis mina tegelikult ei toeta seda seisukohta, mis minu fraktsioonis on üsna levinud, nimelt et et siin tuleb väga palju lähimuspõhimõtet kasutada. mina leian, et meil peaks pigem olema Euroopa strateegia maksustamisele, maksustamisele ka nendes kahes sektoris, aga äh, jällegi kõik kehtestatud erandid peaksid lõpuks kaduma. nii et, et ma loodan ja üks asi veel et võimaldada eh, erandeid eh, elektrile, seda, seda tuleb kindlasti soodustada. elektri kasutamine pole hea mitte üksnes kliimale, vaid ka kohalikul tasandil saastusega võitlemisele, näiteks sadamapiirkondades. näiteks suurtes sadamates on see tõsine probleem Äh, väga palju saastet tekib lihtsalt sellepärast, et laevad jätavad oma mootorid tööle. härra Kumutsakos, aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. sellele vaatamata on mul ka üks lühike märkus, mis ei ole eriti positiivne, see puudutab muudatusi üks ja kolm nagu me kõik teame, esialgne ettepanek arvestas tasakaalu meretranspordi maksustamises, aga ma näen, et need kaks muudatusettepanekut sisuliselt seavad küsimärgi alla selle seisukoha, milles me komisjonis oleme kokku leppinud. mina kavatsen hääletada selle, nende kahe muudatuse vastu ning ma selgitan, miks küsimus on äh, laeva kütuse maksustamises. Äh, inimestel on väga lihtne ju minna ja muretseda kütust väljaspoolt Euroopat, kus seda ei maksustata ja see mõjutab Euroopa turgu. see tähendab, et Euroopa konkurentsivõime väheneb, äh, sellepärast et kütust hakatakse ostma väljaspoolt Euroopat ja samuti muutuvad ka käitluskulud ja pikemas perspektiivis et CO2 heitmed oluliselt ei vähene. samuti õõnestame me siin äh, katseid äh, ühe transpordiliigilt teisele üle minna, nii seetõttu ma hääletan kompromisside üks ja kolm vastu, aitäh. härra Kraamer, jah, need põhimõtted, mis me vastu võtame, siis need kõlavad küll hästi, aga kui neid hakatakse rakendama, siis on väga palju vastuargumente. Eurovinjeti äh, direktiivi puhul me otsustasime, et väliskulude puhul me kohtleme kõiki võrdselt, nüüd on see võimalus käes, me teame, et meil on siin probleeme konkurentsivõimega, raudtee maksab kütusemaks, raudtee maksab äh, ka käibemaksu rahvusvaheliste ühenduste puhul, Saksamaal on see üheksateist protsenti, aga lennuliikluses mitte ja nii et kolmkümmend miljonit on see kingitus, mille õhutranspordiettevõtted saavad kingitusena igal aastal. jah, ma saan aru, et niikaua, kui seda arutelu on peetud, siis alati on öeldud, et iialgi ei ole õige aeg, kuid just praegu, kus just äh, tavakodanikud mitte ainult Itaalias ja Kreekas, vaid ka Prantsusmaal ja muide ka Saksamaa on varsti nii kaugel, peavad maksma selle kriisi kinni, siis äh, öeldakse talle, et sina, tavakodanik, lendad võib-olla aastas üks või kaks korda, kuid äh, sellega, mida sa maksad maksudena, selle eest pead sa kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend korda selle kinni maksma, mille äh, palju äh, tihedad reisijad mida tihedad reisijad kasutavad, nii et need privileegid tuleb ära kaotada ja meil tuleb siin võrdne kohtlemine sisse seada, see on ainus võimalus praegu seda teha. meil on võimalik seda ka väga sotsiaalselt selgitada, miks terve suur maksumaksjate hulk peab maksma ainult selle pisikese rühma prioriteetide eest, kelle nagunii oleks võimalik endale neid prioriteete lubada ka ilma maksumaksja abita. nii et see on ainus võimalus seda teha ja see samal ajal aitaks ka äh, kliimat säästa, meil ei ole võimalik kliimamuutuste vastu võitleda, kui me mitte midagi ei tee, nii et meil on vaja võrdseid konkurentsitingimusi, jah, me võime öelda, et jah, kui see asi on jõudnud, siis aidakem tavakodanikku. Äh, Las transpordi äh, las raudteetranspordiettevõtted enam ei maksa käibemaksu, anname neile ka energia selleks, et tavakodanikud saaksid odavalt sõita rongiga, kui neil ei ole võimalik lennupileteid osta, kuid selliseid ettepanekuid pole ma mitte kellelgi kuulnud, see oleks ka alternatiiviks, see oleks äh, sotsiaalne ja võrdne kohtlemine. nüüd äh, muudatusettepanekud äh, lõike kakskümmend neli kohta, see kõik on väga ilus, härra De Backer, sõnastus on väga hea, aga te ütlete, aga ainult siis, kui see on üleilmselt sisse viidud. ma ütlen, et kõik, kes tahavad asju ainult üleilmselt sisse viia, ei saa mitte midagi sisse viidud. Äh, heitmetega kauplemise süsteemi puhul Äh, me üritasime seda ja ka britid ütlevad, et finantstehingumaksu puhul see, mille võttis vastu Euroopa Parlament suure häälteenamusega, selle puhul nad ütlevad, et seda on võimalik ainult üleilmselt teha, seda nad teevad seda sellepärast, et nad teavad, et siis see nagunii ei tule, aga neil ei ole vaja seda selgelt välja öelda. nii et Euroopal on piisavalt jõudu, me võime algust teha, meil on viissada miljonit inimest ja need lennuettevõtted, mis sõidavad Euroopasse see kerosiinimaks, seda ju ei maksta, aga kui need ettevõtted ta soovivad tagasi USA-sse sõita, siis nad peavad Euroopas tankima, ei ole võimalik USA-st siia tagasi sõita ilma tankimata, nii et ma ei näe siin mitte mingeid konkurentsimoonutusi, kui me selle Euroopa tasandil sisse viime jah, võib-olla riiklikul tasandil võib tekkida probleeme Euroopa-siseselt, sellepärast et siis hakatakse siin tegema mingeid äh, Äh, erandeid, aga jah, kõik, kes tahavad Euroopasse lennata, vahemaad on nii pikad ja Euroopa on nii suur, et neil tuleb tankida, nii et seda on võimalik teha ja toetage seda. härra Kroh. jah, suur tänu, härra esimees meil on siin finants- ja majanduskriis ja mulle tundub, et me läheme edasi täpselt siiamaani nagu siiamaani. mina olen endale isiklikult võtnud ülesandeks vaadata seadusandlust läbi ja näha, kas sellega on võimalik kriisist välja tulla või mitte ja et kas need äh, ettenähtud meetmed on mõistlikud ja tõhusad. ja mis puudutab äh, energiatoodete transus- äh,, energiatoodete maksustamist, siis ma tahtsin lihtsalt öelda, et minu arvates see ei ole mõistlik ja tahtsin seda ka praegu selgelt välja öelda. aitäh! kas keegi komisjonist soovib sõna? ei? There is a representative, I am merely asking whether they want to comment. ma küsisin, kas keegi komisjonist soovib kommenteerida siin kuuldut. härra Zivkov, jah äh, aitäh, esimees. tõepoolest, minu nimi on Sivkov. aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. peatuksin võib-olla selle arutelu keskpunktis oleval asjal, miks äh, komisjon ei taha maksustada lennundust ja ähm, merendust. ma arvan, et komisjon leiab, et energia maksustamise direktiiv Eh, ei peaks eh, hõlmama eh, neid asju, mis jäävad heitmetega kauplemise süsteemist väljapoole ja lennundus selle süsteemiga kaetakse, nii et, et meie, meie arvates ei ole võimalik siin lennundust, vaja lennundust kaasata, mis puudutab nüüd meretransporti, siis siin peab väga hoolikalt uurima, milline mõju maksustamisel sellele sektorile võiks olla niisiis äh, Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon on välja tulnud mitme algatusega. Äh, komisjon samuti valmistab ette mõjuhinnangut selles küsimuses ning sõltuvalt selle hinnangu tulemustest tuleme välja siis järgmise aasta kolmandas kvartalis ka algatusega, eriti kui rahvusvahelises merendusorganisatsioonis mingeid edusamme ei saavutata. ma loodan, et teie aruteludel on sellest teadmisest kasu aitäh, tuletan saadikutele meelde, et me hääletame seda arvamust homme. Econ komisjon hääletab kahekümne neljandal jaanuaril. ja sellega oleme tänased päevakorrapunktid ammendanud koordinaatorite istungiga. alustame kuskil kümne-viieteist minuti pärast, kui kõik koordinaatorid siia jõuavad niisiis, hetkel on istung peatatud ja palun võtke homme oma hääletuskaardid kaasa, aitäh!